It's okay, you can start. Okay, you can start? Yes. So. niisiis, kallid kolleegid, me alustame, kõik tehnilised probleemid on loodetavasti kõrvaldatud ja ei eh, teki uuesti enne koosoleku eh, lõppu. ma tervitan teid kogu südamest meie viimasel äh, Äh, istungil enne jõulupuhkust, mida me kõik juba suure igatsusega ootame ja kohe jõuame esimese päevakorrapunkti juurde, päevakorra kinnitamine ja siis äh, tahaksin teha ettepaneku et me esimehe teadaannetega äh, kapsati äh, direktiivist räägin natukene ja siis äh, räägin ka sellest, mida meie kultuurikomisjonina selles küsimuses kavatseme edasi teha. kas kellel on midagi öelda päevakorra kohta? ei ole ja siis loeme päevakorra heaks kiidetuks. ja läheme teise päevakorrapunkti juurde, need on siis äh, esinaine teadaanded ja tõlge on täna siis järgmistesse keeltesse äh, saksa keel, prantsuse keel, itaalia keel, inglise keel, kreeka keel, hispaania keel, tšehhi, eesti, ungari, poola, bulgaaria ja rumeenia keel ja tahaksin teile nagu alati meelde tuletada, et seda istungit kantakse internetis üle ja nüüd jõuame koordinaatorite otsuste juurde kahekümne teisest novembrist kaks tuhat seitseteist. koordinaatorite otsused kahekümne teise novembrist kaks tuhat seitseteist saadeti kahekümne neljandal novembril kõikidele kultuurikomisjoni liikmetele meili teel ja ametlikult loeme nad nüüd vastuvõetuks, sellepärast et tähtajaks kahekümne kaheksandaks novembriks ei esitanud keegi vastuväiteid ja nüüd jõuamegi siis äh, äh, selle punktini, millest ma juba rääkisin, kaabel- ja satelliitlevi määruse juurde ja tahaksin teile äh, rääkida sellest, mida te veel ei tea, nii et, et nendest viimastest arengutest siis õiguskomisjoni raporti kohta, mis puudutab siis määruse ettepanekut tele- ja raadiosaadete online ülekanneteks. kahekümne teisel novembril õiguskomisjon võttis oma raporti vastu ja nagu te kõik teate, meie komisjon oli siis kodukorra artikkel viiskümmend neli alusel äh, selles protsessis osaline, meil oli nõndanimetatud jagatud pädevus ja kuuekümne üheksa C järgi kodukorrast siis äh, otsustati äh, õiguskomisjonis alustada läbirääkimisi, aga pärast seda, kui raportit oli tutvustatud minitäiskogul möödunud nädalal, kahekümne üheksandal, kolmekümnendal novembril äh,, olid mõned fraktsioonid sellele vastu ja nüüd läheb asi siis hääletusele järgmisel täiskogu istungil, kaheteistkümnendal detsembril ja kui parlament ei anna õiguskomisjonile mandaati alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, siis läheb Äh, see õigusakt ja samuti raport, mis selle kohta on koostatud jaanuari äh, täiskogul siis esimesele lugemisele ja sellisel juhul äh, tuleb muudatusettepanekuid esitada kuni kümnenda jaanuarini kaks tuhat kaheksateist kuni kella kaheteistkümneni ja meie järgmine kultuurikomisjoni koosolek pärast tänast toimub äh, alles kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal jaanuaril, see on siis juba järgmisel aastal ja minu ülesanne siis äh, komisjoni esinaisena on ja tahaksin teile kõigepealt rääkida, milles asi üle on, see on minu eh, ülesanne on kultuurikomisjoni eh, õigusi kaitsta, mis meil on vastavalt eh, kodukorrale ja tahaksin selle eest hoolitseda, et me ei peaks liigselt artikkel viiskümmend nelja pärast võitlema me võrdlesime sekretäriaadis äh, oma äh, arvamust äh, õiguskomisjoni raportiga ja pidime kahjuks tõdema, et kõikides punktides meie seisukohad ei ole sarnased, need seisukohad, mis me siin enamusega vastu võtmise ja me on nüüd varjades ajalisi võimalusi, on meil siis nüüd mõned võimalused, millest tahaksin teile rääkida. näiteks me võiksime homme kokku saada ja langetada otsuse selleks juhuks, juhuks, äh, kui äh, see mandaat tagasi lükatakse täiskogul ning äh, siis need muudatusettepanekud Äh, tuleb esitada siis esimese, üheksanda, üheteistkümnenda, kaheteistkümnenda, kolmeteistkümnenda, kaheksateistkümnenda, üheksateistkümnenda, kahekümne kolmanda ja kahekümne viienda muudatusettepaneku kohta, nii et me peame need muudatusettepanekud veel kord täiskogul hääletamisele esitama. Need on siis äh, need muudatusettepanekud, mis äh, siis ei ole juuri õiguskomisjoni raportisse sisse läinud niisiis, see puudutab siis äh, artiklit viiskümmend neli meie kodukorras, meie jagatud pädevus. see oleks siis esimene variant ja teine variant on, et me ootame ära siis, kuni mandaat tagasi lükata, lükatakse ja äh, homme siis ei tule kokku ja siis peaksime korraldama erakorralise kultuurikomisjoni koosoleku kümnendal jaanuaril ja siis saaksime siis kodukorra artikli viiskümmend neli alusel edasisi samme arutada või kolmas variant on, et me ei tee mitte midagi ning öö, äh, äh, otsustame toet-, äh, jääda siis selle juurde, mida õiguskomisjon on otsustanud ja saame siis lihtsalt sellisel juhul me ei võta tõsiselt oma jagatud pädevust, mille nimel me nii kõvasti oleme võidelnud ja mina tahaksin esimese variandi poolt siin argumenteerida Ähm, äh, nii et, et ma arvan, et me peaksime kaitsma kultuurikomisjoni äh, õigusi ning äh, Äh, pöörama tähelepanu äh, sisule ja ma tahaksin öelda, et asi ei ole selles, et me selles vastuolulises tahaksime seda vastuolulist menetlust uuesti alustada ja tegemist ei ole ka äh, mingite asjadega, mis on lihtsalt raportöörile, minule isiklikult või mõnedele saadikutele väga südamelähedane. asi on selles, mida me siin ühiselt kultuurikomisjoni seisukohana demokraatlikult oleme välja töötanud ja te teate, et ka meie komisjonis see asi ei olnud lihtne ja meie eh, tahaksime, et see menetlus eh, jätkuks edasi nii, nagu meie siin kultuurikomisjonis soovisime ja meie kavatseme ka esitada siis kultuurikomisjoni seisukoha. ja kui te olete selle lähenemisega nõus, siis kui eh, täiskogul lükatakse läbirääkimiste alustamine tagasi. Äh, kui mandaat kinnitust leiab, äh, siis on kõik probleemid niikuinii lahendanud, siis algavad äh, institutsioonide vahelised läbirääkimised ja nendega läheb, kuidas läheb. aga küsimus on praegu selles, et kuidas selle asjaga edasi lähme, nii et, et minu arvates on kõige olulisem siin praegu kaitsta kultuurikomisjoni äh, Äh, õigusi, mm, äh, õiguskomisjon on oma otsuse langetanud, meil on jagatud pädevus teatud küsimustes, meie otsused on meie sekretariaadi analüüsi äh, põhjal jäetud arvesse võtmata ja seetõttu on meil äh, võimalus veel, et see läbirääkimiste mandaat täiskogul lükatakse tagasi, aga seda me praegu ei tea ja me saame neid muudatusettepanekuid, mida ma siis juba mainisin, me saame need täiskogul veel kord esitada ja äh, siin äh, siis kaitsta kultuurikomisjoni pädevusi. nii palju siis minu poolt, Sabine Verhaien. mina tahaksin kõnelda variant kahe poolt, sellepärast et äh, Äh, me ei tea tegelikult, kas üleüldse toimub ju hääletus selle raporti sisu üle või ei. mina oleksin valmis äh, kümnendal toimuvaks eri, erakorraliseks äh, istungiks. ma arvan, et minu fraktsiooni saadikud on esitanud muudatusi ja äh, ma ei tea, kuidas nad sooviksid neid uuesti hääletada. Äh, nii et, et ma ei tea, kas lähevad hääletusele ainult kultuurikomisjoni muudatusettepanekud või saavad teised ka veel esitada muudatusettepanekuid ja minu arvates oleks mõistlikum, seda saaksime tõesti arukalt äh, koordineerida ja me ei hakkaks siin otsuste langetamisega kiirustama ja see, seetõttu mina toetaksin varianti kaks Äh, kui äh, selline asi tõesti ees seisab, siis me võiksime ju korraldada selle koosoleku jaanuaris. Äh, jah, me oleme kontrollinud seda juba, et see on esimene nädal, kui me siin jälle töötame ja see on fraktsioonide nädal, nii et me saaksime koosoleku korraldada ainult siis esmaspäeval. ja ma tahaksingi öelda, et ähm, menetluse järgi jah, me võime seda teha, aga esimene päev pärast jõulupuhkust. Äh, jah, äh, äh, ma ei tea, kuidas see õnnestub. jah, mina pean kultuuriaasta avamiseks Hamburgi minema, aga jah, et teisipäeval me ei saa teha, siis on juba fraktsiooni koosolekud Äh, ja siis tekivad probleemid tõlkega, kui ma olen õigesti aru saanud ja tekivad probleemid ka ruumidega, äh, sellepärast et need päevad on planeeritud fraktsiooni koosolekuteks, me võime ju ka neljapäeval teha, aga see on jällegi võib-olla liiga hilja mõnede jaoks äh, nii et, et ähm, ma ei tea, me oleme kaalunud ka terve kuu võrra seda asja edasi lükka, lükata, aga Äh, ma ei tea, äh, kas me peame siis tegema veel ühe era, erakorralise istungi või? kõneldakse saalist ilma mikrofonita. Äh, mina Äh, tahaksin siduda sellega, et vaadata, millised muudatusettepanekud üleüldse esitatakse, kas ka teistest äh, komisjonidest, ma tahaksin teiste kolleegide ja teiste koordinaatoritega sellest kõnelda. hästi. ma saan aru proua esimehe ettepanekust ma arvan, et hea mõte oleks need kolm varianti välja käia, aga erinevatel olemasolevatel põhjustel, nagu Petra, ma sulle ka öelnud olen, minu meelest oleks parem, kui me ootaksime tegeliku hääletuse täiskogus ära mandaadi teemal. me teame väga hästi, kui keerukas ja kui keerukas see olukord oli kui juttu oli ettepanekust ning teksti suhtes kultuurikomisjonis oli väga palju vaja läbi rääkida. osa jaoks meist oli see sobiv lõpp-punkt, teiste jaoks ei olnud, ehk siis ma arvan, et me peame analüüsima, missugused edasised arengud võivad toimuda ja mida teised komisjonid, teised kolleegid teevad. eriti võttes arvesse seda, mis toimub nõukogus. aga ma ei arva, et me suudaks prognoosida muudatusettepanekuid nõnda kultuurikomisjoni nimel. seda võib öelda teise ettepaneku kohta. ja kui nüüd rääkida täiendavatest äh, kaalutlustest, siis oleks võimalik äh, jah, neid definitsioone ka laiendada, aitäh. Ähm, ma ei näe rohkem sõnasoovijaid ja lähtun siis sellest, et äh, me äh, peame siin midagi tegema. muidugi võimalus oleks ka veel järgmisel nädalal neljapäeval Strasbourgis äh, teha midagi, kui me juba teame, kuidas hääletus läks. probleem on aga selles, et kas me kui me teeme näiteks kaheksandal jaanuaril kultuurikomisjoni koosoleku, siis ma kardan, et me siin istume kahekesi ainult ja see ei oleks lahendus proua Verhaien, aga me võiksime ju üritada, ma, ma ei räägi praegu ju ametlikult, aga ma üritaksin, võiksime ju lõpphääletuse teha Strasbourgis äh, Äh, siis saame kõnelda veel ka teistest komisjonidest pärit kolleegidega, äh, saame ettevalmistavatel kohtumistel veel Strasbourgi nädalal asju arutada, mõtteid vahetada. Äh, ma arvan, et see oleks võib-olla kompromissettepanek, et teeme midagi neljapäeva hommikul, teised komisjonid teevad juba ka Äh, äh, me võime ju teha veel ka siis ühe täiendava koordinaatorite kohtumine, kohtumise, kus siis äh, kõigil, kes asjast huvitatud on, ka õigus osaleda, aitäh. aitäh. jah, me peame ametlikult siiski ka mingi otsuse langetama, ütleb proua juhataja aga kui me, siis kui me teame, millised muudatusettepanek või ettepanekud juba esitatakse, nii me üritame siis leida aega neljapäeva hommikul, see ei pea olema väga pikk koosolek ja me üritame siis äh, üks, äh, üksteisega ka veel asja arut-, äh, arutada, nii et, et me peame siis lihtsalt kindlaks tegema, et millised nendest kultuurikomisjoni muudatusettepanekutest, millega õiguskomisjoni raportis ei arvestatud, veel esitame ja võib-olla saame vahepeal veel ringi vaadata, nagu ma ütlesin, sekretäriaat juba tegid väga tänuväärset tööd, tegi väga põhjaliku analüüsi ja võib-olla äh, äh, me peaksime tõesti kõiki asju niimoodi ette valmistama, et siis neljapäeval järgmisel nädalal saaksime tõesti teha ühe väga väikese lühikese koosoleku ja siis kokkuleppele jõuda. hästi, teeme siis niimoodi ja ootame siis äh, kõigepealt ära, mida täiskogul otsustatakse. ja see hääletus täiskogul toimub teisipäeval siis. hästi ja nüüd läheme siis päevakorraga edasi ja jõuame siis hääletuseni. me hääletame täna siis äh, arvamuse eelnõu äh, ja see puudutab järgmist mitmeaastast äh, finantsraamistiku, parlamendi seisukohade ettevalmistamist mitmeaastase finantsraamistiku kohta pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. proua Tüüpel oli raportöör, ta vabandab, et ta ei saa kahjuks täna siin olla ja Äh, muudatusettepanekuid oli kuuskümmend neli äh, ja juhtivkomisjon on sellistes asjades nagu ikka eelarvekomisjon. Äh, kuna raportööri kohal ei ole, siis me võime kohe alustada hääletamist ning ma alustan kompromissiga üks, kes on poolt. kõik ei ole veel hääletanud, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, seda kontrollime. see pilt ei olnud selge, mulle tundub, et lükati tagasi, aga hääletus on nüüd alanud ei tööta hääletusmasin. proovige teist. roheline lamp peaks praegu põlema nüüd on korras. okei okay,, Dan. hästi. loeme siis teie hääle eraldi okei okay., die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. ja see oli selgelt tagasi lükatud kümme vastu, viis poolt ja kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu nad võetud, aga ei olnud ka väga selge, nii et, et kontrollime kompromiss neli, hääletus on alanud hästi. Äh, otsustatud ühehäälselt äh, neliteist poolt, üks vastu, jah, jah, nüüd kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme äh, siis kakskümmend seitse juurde, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus ja see on, vabandust, hoopis kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime seda, niisiis nelikümmend üks hääletus on alanud.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 hästi kontrollime hästi,, hästi-hästi kontrollime viitkümmend kuute. hääletus on lõppenud. jah, teil oli õigus, see on tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd oleme jõudnud lõpphääletuse juurde, see on elektrooniline ja hääletus on alanud. lõppenud. neliteist poolthäält, üks vastuhääl, nii et, et suure häälte enamusega vastu võetud ja suured õnnitlused meie raportöörile. Sabine jah, see ei ole seotud äh, koosolekuga, äh, aga IMCO-s toimub äh, praegu samuti väga olulist hääletust, kus ka proua Trüppeli asju hääletatakse ja, ja siin kõrvalt öeldakse, et mitte ainult IMCO-s, nii et, et eks me esmaspäevaks näeme, kuidas need hääletused lähevad, jah, täitsa selge, ütleb proua Kammer-Evert, jah, pärast talvepuhkust. hästi ja nüüd jõuame siis järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on äh, punkt äh, neli. Äh, see on siis komisjoni ülevaade haridusest ja kutseharidusest. Nad tutvustavad siis Education and Training Monitoring pealkirjalist raportit, seda viiakse läbi igal aastal ja tegemist on komisjoni ühe kõige tähtsama raportiga siis hariduse ja üldhariduse ja kutsehariduse kutsehariduse koht ja siin äh, vaadatakse siis, kuidas äh, kuus äh, Euroopa Liidu, Liidu kvantitatiivset eesmärgi hariduse vallas on saavutatud. ja kui teil on vaja lahkuda, siis parem tehke seda kiiresti ja vaikselt. niisiis ähm, Äh, tegemist on siis Euroopa Liidu ähm, eesmärkidega hariduse vallas, äh, nendeks on siis vähendada nende hulka, kes koolist varakult lahkuvad, nii et see oleks alla kümme protsenti tehti eh, selleks et, et kui kolmkümmend, eh, nelikümmend protsenti kolmekümne, kolmekümne nelja aastastest oleksid kõrgharidusega, eh, samuti taheti pakkuda last, varase lastehoiu võimalusi üheksakümne viiele protsendile inimestest, samuti tahame nõrku tulemusi lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes viia alla viieteistkümne protsendi, kaheksakümmend kaks protsenti peaks olema siis kõrgharidustega inimeste tööhõive ja tahaksime ka siis, et täiskasvanutest vähemalt viis viisteist protsenti jätkaks õpinguid niisiis täna on meil siin äh, äh, äh, härra Tõnis Krauli ja härra Jan Bakulski, kes on siis vastutavad EAK-i peadirektoraadis selle osakonna eest, mis selle uuringuga tegeles ja nad tutvustavad meile siis selleaastaseid tulemusi ja siis on meil võimalus ka esitada küsimusi ja teha kommentaare Äh, ja nüüd siis lugupeetud äh, härrad Crowley ja Pakulski, teil on sõna maksimaalselt siis äh, viieteistkümneks minutiks ja ise otsustage, kuidas jagate, palun, teil on sõna. aitäh, proua esimees. tegemist on kuuenda korraga, mil see Education and Training Monitor välja tuleb nagu te teate, see koosneb kahest köitest, üks riikideülene analüüs haridussüsteemide kohta ja teine köide puudutab kahekümnet kaheksat peatüki liikmesriikide kohta ja mu kolleeg räägib teile sellest teisest osast. nüüd seda monitori esitleti meediakorpusele üheksandal novembril, seda tegi volinik Navratšitš ja nagu alati, siis lähtutud on juba paika pandud struktuurist, hindasime Euroopa Liidu liikmesriikide tulemusi lähtuvalt kuuest hariduslikust võrdlusalusest ning eh, analüüsime ka kõige uuemaid arenguid hariduse valdkonnas. ühtlasi vaatame ka liikmesriikide kulutusi, mida hariduse valdkonnas tehakse igal korral on millelegi erilisele keskendatud ja sel korral keskendusime me ebavõrdsusele, mis on praegust Euroopa olukorda arvesse võttes väga oluline teema. lisaks selles variandis on nüüd ka olemas mitmed uued sellised elektroonilised äh, produktid, nimelt esimest korda on see monitor välja antud ka äh, E-, elektroonilises vormis, seda on võimalik näiteks tahvelarvutist lugeda, ühtlasi saab vaadata näiteks interaktiivseid kaarte, parimaid praktikaid ja nii edasi. me oleme väga teadlikult teinud selle otsuse eh, selle monitori kasutajasõbralikumaks tegemiseks. kui nüüd rääkida selle aasta variandi peamistest sõnumitest, siis kõigepealt ütleksin, et üldiselt eesmärkide saavutamisel on Euroopa Liit äh, igati graafikus, kui me räägime kolmanda tasandi hariduse saavutamisest äh, või ka näiteks haridussüsteemist äh, varajaste lahkumist, lahkujate probleemist, siis olukord on paranemas ning me analüüsime neid olemasolevaid puudujääke nii riikide üleselt kui riikide sees. ühtlasi me pöörame tähelepanu kõige uuema PISA testi pettumust ettevalmistavatele tulemustele, nagu te teate, siis äh, PISA on hea võrdlusalus äh, madala õpiedukustega õpilaste hindamiseks ja olenemata sellest, mida loodeti, tegelikult Euroopas tulemused tulid kehvad. kõikides riikides peale kahe me nägime tegelikult tulemuste vähenemist, eriti just äh, loodusteaduste kontekstis, kus on äh, isegi tagasiminek olnud peaaegu kakskümmend protsenti. ja kui nüüd rääkida investeeringutest, siis äh, me näeme siin mõningast taastumist, mis tulid pärast seda, kui tehti kärpeid, nüüd on võimalik näha taas investeeringute suurenemist, mis on meile väga oluline. taaskord on väga selged tõendid selle kohta, et ebavõrdsus on Euroopas endiselt olemas haridussüsteemides, süsteemides on küll olemas need mehhanismid, mis aitavad rohkem inimesi kaasata, aga need väljakutsed on endiselt olemas. kui rääkida nüüd ebavõrdsuse mõjust, äh, seoses isikute väljavaadetega tööturul, siis on selge, et on olemas tugev korrelatsioon õpilaste vahel, kes äh, teise või madalama taseme haridusega satuvad tööturule, et nende puhul on probleemid palju suuremad ainult, ainult nelikümmend neli protsenti äh, sellistest inimestest aastal kaks tuhat kuusteist töötas. ja kui vaadata sedasama probleemi üle kogu vanusespektri, siis kui rääkida nendest inimestest, kellel on põhiharidus, siis neil on äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kuusteist koma kuus protsenti olid töötud, aga need, kellel oli olemas kolmanda taseme haridus, äh, nende puhul on see äh, protsent viis koma üks, ehk siis rohkem kui kolm korda väiksem. samuti on väga selge seos vaesuse langemisega ja sotsiaalse tõrjutusega. taaskord juhin tähelepanu slaidile, kus on äh, selgelt välja toodud erinevad ta-, haridustasandid. kui nüüd rääkida ebavõrdsusest, siis me tuvastasime erinevad ebavõrdsuse väljendumisviisid, mis sõltuvad konkreetsetest riikidest, mida analüüsitakse. esimene küsimus puudutab rännet, ehk siis sisserändajate integreerimine kui rääkida näiteks madala tulemusega PISA testi tegijatest, siis eh, puudujääk on kuni kakskümmend kaks koma viis protsenti, kui võrrelda siis õpilasi, kes on esimese või teise põlvkonna sisserändajad, nendega, kes on riigis eh, sündinud. kui rääkida sotsiaalmajanduslikust taustast, siis see on peamine õpiedukuse määraja endiselt teine selline tegur on vanemate haridus. me vaatasime ka soolisusi, eri, soolisusi, erisusi. Ähm, Euroopa naistel on tegelikult parem haridus, ehkki haridusvõimaluste puhul on nende tulemused kehvemad. kui tohiksin teile tuua välja nüüd selle slaidi, kus on võimalik näha peegelpilti kogu Euroopa kohta, siin on selline, selline sooline hariduslik lõhe näha. näete, et tööhõive määras on peaaegu kümneprotsendine vahe siin. kui me räägime nüüd ähm, madalamat õpiedukusega isikutest, siis äh, siin on võimalik sotsiaalsete rühmade vahel näha erisusi nende isikute puhul, kellel on olnud äh, probleemne sotsiaalmajanduslik laust, siis tõesti, nende puhul on näha, et nendel on märksa raskem olukord kui nendel, kes on ülemise kahekümne viie protsendi seas. nüüd, kui rääkida sisserändajatest, siis taaskord need probleemid on väga nähtavad, kui taaskord rääkida madala õpiedukusega isikutest, näete siin on järjekordselt selgelt näha vahet sisserändajate ja kohalike vahel. me oleme ka ette valmistanud nende slaidide sellised jaotatavad koopiad teile, ma ei hakka üksikasjadesse laskuma, aga kui rääkida investeeringutest veel, siis võib öelda, et Euroopa investeerib umbes viis protsenti SKT-st aga liikmesriigiti on endiselt tohutud äh, käärid, ma pakun komisjonil välja üksikasjalikud andmed, aga kuna aega on mul vähe, siis annan sõna kolleegile, kes räägib selle publikatsiooni teisest osast. jah, ja aitäh, proua esimees, selle võimaluse eest teile. ma vaatasin, et et teie kolleegidel on juba see dokument kätte jaotatud, see paksem variant, mis teile laiali on jaotatud, on siis see dokument, kus räägitakse kõigist kahekümne kaheksast liikmesriigist eraldi. tahaksin kõigepealt öelda, et kuna me sellel aastal keskendusime ebavõrdsusele, kahekümne kaheksa liikmesriigi kontekstis on võimalik näha, et ebavõrdsus on olemas isegi kõige paremini toimivates süsteemides. ja seda võib väita mitte ainult statistiliste andmete pinnalt, vaid võib öelda, et kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis, liikmesriigid proovivad ebavõrdsuse probleemi lahendada, aga loomulikult lähtekohad on erinevad, taustad on erinevad ja ka lähenemised teemal on erinevad. ehk siis ma leian, et see äh, väljaanne on väga kasulik, loomulikult kõik võtavad selle liikmesriigi kõigepealt lahti, mis eh, teile kõige tuttavam on, aga mõistlik on vaadata ka teisi liikmesriike, eh, eriti just selliseid, mis on sotsiaalmajanduslikult samas olukorras või samasuguse taustaga. võimalik on väita, kui nüüd rääkida sellest, mida Jan juba meile tutvustas, siis on võimalik aru saada, et on liikmesriike, millel on kõrged PISA tulemused näiteks Soome, me teame, Eesti samuti on väga kõrgete tulemustega, hiljuti ka Iirimaa, Sloveenia, Poola hästi häid tulemusi saavutavad liikmesriigid on suuresti ka needsamad liikmesriigid, kus on vähe ebavõrdsust. ehk siis, kui keegi tahab väita, et ähm, ebavõrdsuse ja hariduse kvaliteedi vahel ei ole seost, siis tegelikult äh, raportist tuleb välja, et on ikka. ja sedasama saab väita ka siis, kui vaadata neid äh, riike, kus on kõige halvemad tulemused ja tuleb välja, et seal on ka kõige suuremad sotsiaalmajanduslikud lõhed. Jan viitas ka teistele kriteeriumidele, mis mõjutavad neid tulemusi ma arvan, et on väga tabavaid tõendeid selle kohta, näiteks mis puudutab poiste ja tüdrukute tulemusi, samuti nende osalust kõrghariduses, ka nende PISA tulemusi, on ka riike, kus teised tegurid ähm, ilmnevad, mida alati kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ei näe, näiteks maa- ja linnakoolide tulemuste vahet Need kaks raportit on ühtemoodi üles ehitatud, käiakse läbi erinevad hariduse valdkonnad nii ühes kui teises köites, räägitakse koolieelsest haridusest, kooliharidusest, kõrgharidusest ja see, mida nüüd ütles Jan rahastuse kohta, siis tõsi on see, et rahastuse puhul on toimunud teatud taastumine kriisieelsele tasandile, aga seda kahes kolmandikus eh, liikmesriikidest. ehk siis peaks keskenduma sellele, et on veel kolmandik liikmesriike, kus tegelikult hariduskulutused ei ole veel sellel tasandil, kus aastal kaks tuhat kaheksa või varem ehk siis liikmesriikide tasandi analüüs aitab meil ehk paremini sõnastada seda, mida me tahame öelda. nüüd kutseharidusele on samuti tugevalt keskendutud, me teeme sellega, selle kallal palju tööd oma DJ Employmenti kolleegidega ja kutseharidus on olnud niivõrd oluline osa noorte eurooplaste haridusest, eriti just teatud liikmesriikides, aga kutsehariduse populaarsus väheneb kui vaadata isikute hulka, kes kutseharidust tahavad omandada, siis see arv on vähenemas ning ühtlasi on kutsehariduse seas järjest rohkem madalat õpiedukust. ehk siis tekib küsimus, et mis toimub, kuidas sellele vastata, kas kutsehariduse raames lihtsalt proovitaksegi harida inimesi, kes on madalama sotsiaalmajandusliku taustaga või siis kas keskendutakse nendele isikutele, kellel ei olegi olnud normaalset juurdepääsu nii-öelda põhioskustele. ma ei oska sellele vastata, aga monitor vähemalt käib selle küsimuse välja ja sellele küsimusele peaks keskenduma. ja selle asemel, et nüüd teie aega kulutada äh, pigem kutsuksin teid üles, et vaadake neid dokumente, andmeid on siin rikkalikult, vaadake äh, neid tabeleid, on võimalik näha, kuidas tulemused suhestuvad äh, konkreetsete teguritega ja kutsuksin teid ka üles, et ärge vaadake ainult seda, mis teie liikmesriigis toimub, vaid äh, vaadake seda dokumenti laiemalt. näiteks on ju siin räägitud kodanikuharidusest äh,, kodanikuhariduse kontekstis on äh, näiteks häid näiteid Hispaaniast ja Portugalist ja see võiks olla huvitav tulevikuks teile kõigile. aga jätame selle mõtte praegu siia ja aitäh võimaluse eest kõnelda! suur-suur aitäh teile mõlemale selle selgituse eest ja see näitab meile jälle seda, mida me äh, kõik juba tõenäoliselt juba oleme äh, aimanud, et haridus äh, ja eriti hea haridus on äärmiselt oluline, samuti elukestev õpe, ülikooliõpe, see on võtmeks heale elule Äh, ja sellele, et inimesed äh, ühiskonnas äh, sidusad oleksid, ühiskonnaelus osaleksid ja ma arvan, et me saame siit raportist siis väga palju vihjeid oma edasiseks tööks, me valmistame ette just nimelt suurt raportit hariduse tuleviku kohta Euroopa Liidus ja see oli tõesti väga põhjalik. kolleeg Libatška on siin vastutav ja need sugude põhilised äh, erinevused, et tüdrukutel on koolides väga, koolis väga head tulemused ja samuti ka kutsealal ja ülikoolis, aga sellele vaatamata, mis hiljem, mis puudutab tööhõivet, siis jäävad nad meestest tahapoole ja minu arvates sellest aspektist vaadates on meil ka siin veel väga palju teha kutsehariduse vallas äh, ka on palju teha ja väga hea, et te siin sellele just nimelt rõhku panite, äh, sest ma kordan veel kord seda palve, palvet, olen seda juba korduvalt ka varem öelnud, me peame äh, oma ühiskonnas natukene siiski lõpetama rõhu panemise ainult kõrgharidusele, me peaksime lõppkokkuvõttes ikkagi Äh, rõhutama, et äh, ka äh, kutseharidus on äärmiselt oluline, ükskõik millises süsteemis see omandatakse, kas alternatiivõppes või muidu. see on samuti väärtuslik ja ühiskonna jaoks sama vajalik ja oluline nagu ka kõrgharidus ning me peaksime just nimelt äh, äh, ühiskonna väärtushinnangutesse rohkem panustama just nimelt kutseõppele, et äh, peaksime rõhutama, et kutseharidusega inimene ei ole vähem väärtuslik kui kõrgkooli lõpetanu, nii et, et me peaksime sellele rohkem mõtlema ja ütlema, et me ei vaja ainult arhitekte, kes maju plaanivad, me vajame ka inimesi, kes neid maju ehitavad nii, ja see uuring tõesti ütleb selle äh, kohta, et me kõik peame palju rohkem investeerima äh, liikmesriikides ka, et äh, need tagasilöögid, mis kriisi ajal haridust tabasid, saaks kurvatud, nii et, et me peaksime tõesti haridusse palju rohkem investeerima, sest lõppude lõpuks on haridus kõigi võte, kõige, kõigi võti, kõige võti. ja paljud kolleegid kahjuks pidid minema teistesse äh, komisjonidesse, et seal hääletada. aga mõned on ikkagi siia ka veel jäänud. ja kolleeg Strojevski on kõigepealt sõna palunud, palun. kaks minutit. aitäh ma tänan teid nende tulemuste tutvustamise eest tihti siin komisjonis just ei saa nii põhjalikku ülevaadet. tegelikult oleks mul olnud teile isegi veel rohkem küsimusi, kui ma oleksin saanud selle materjali varem kätte, aga nüüd saan ma esitada vaid mõned küsimused. esiteks, tihti näeme me seda, et ei harita noori selles osas, kuidas eristada reaalset maailma ja virtuaalmaailma, milline on tegelik tõde ja milline on väljamõeldud tõde. see probleem puudutab ka mõningaid täiskasvanuid. aga ma tahaksin teada, kas seda konkreetset aspekti haridusmaastikul ka uuritakse või mitte. kas sellele üldse pööratakse mingit tähelepanu? kas midagi tehakse selleks, et õpetada noori vahet tegema faktil ja väljamõeldisel, propagandal ja tegelikel faktidel ning kas nad suudavad vahet teha ka virtuaalsel ja tegelikul maailmal. teiseks tahaksin ma küsida kuulamise kohta, mille me korraldame neljapäeval ja seal räägime sellest, millised kultuuritöötajad kannatavad hariduse puudumise, äh, kes jääb kultuurivaldkonnast hariduse puudumise tõttu kõrvale. me teame, et selleks on sisserändajad, puuetega inimesed, aga mina tahaksin teada ka seda, millisel määral jäetakse mõned inimesed kultuurist kõrvale sellepärast, et neil ei ole haridust, aitäh! suur aitäh! Äh, rohkem sõnasoovijaid ei ole, siiski palun, teil on sõna. aitäh. aitäh nende küsimuste eest. esimene küsimus on seotud muidugi kogu rahvusvahelise üldsusega, mitte ainult Euroopaga. on mitmeid instrumente, mida saab kasutada, mõned neist on juba olemas, aga mõnesid alles kujundatakse ja arutatakse Euroopa Komisjon on kaasrahastanud ühte liikmesriikide uuringut, kus uuriti, millised ühiskonnas hakkama saamiseks vajalikud oskused on olemas noortel inimestel ja seal uuriti ka seda, milline on vastajate suutlikkus toime tulla praeguses elektroonilises universumis kus tuleb ähm, liikuda erinevate infovoogude vahel ja teha vahet äh, ka erinevate tõendite ja materjalide kvaliteedil. niisiis, me kasutasime seda uurimust, selle tulemused on olemas ja me uurime neid äh, tulemusi selleks, et kujundada oma edasist tööd. ja meie partnerid meie partnerid töötavad ka järgmise PISA uurimusega, mis viiakse siis läbi aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend neli ja kus hakatakse uurima nõndanimetatud globaalseid pädevusi. ka siin on vaja mõõta seda, milline on noorte inimeste suutlikkus toime tulla tänases ühiskonnas, selles keskkonnas mida vanasti peeti faktide ja tõendite maailmaks meie ümber, kuid mis alati enam ei ole faktide ja tõendite maailm. sellepärast, et me kasutame niivõrd palju elektroonilisi vahendeid, et piir tegeliku ja väljamõeldu vahel kipub hägustuma. nii et see on oluline edasiminek. ma ei saa öelda, et meil praeguse seisuga oleks täpselt teada, mida liikmesriigid teevad ja millised on nende tulemused meid ja kogu rahvusvahelist üldsust tegelikult hämmastab see, mis praegu toimub, aga me tegeleme selle teemaga. mis puudutab inimeste kõrvalejäetust äh, kultuurist, siis jällegi on tegemist väga asjakohase teemaga, nagu te ka ise ütlesite. see teema on päevakorras just nimelt seoses rändekriisi ja sisserändajate lõimimisega ning äh, Göteborgi tippkohtumisel sellest ka räägiti, räägiti haridusest ja kultuurist ja sellest, kuidas tugevdada Euroopa identiteeti. ma arvan, et see on ka väga selge signaal sellest, et komisjoni talitused tegelevad selle teemaga. mis puudutab tõendite küsimust, siis mina ei tea praegu mitte mingeid empiirilisi tõendeid, mille abil saaks siin midagi toetada, aitäh aitäh Jannile, lisaks tahaksin ma vastata teisele küsimusele, minu vastus on tegelikult täpselt sama. ma mõtlen, kas on olemas aga ka mingisuguseid liikmesriikide äh, tõendeid selle kohta, kuidas inimesi kultuurimaastikule kaasatakse, ma ei tea praegu, et selliseid tõendeid oleks aga kui me vaatame riike eraldi, siis Belgias Flandria osas on nüüd olemas uued haridusprogrammid, millega aidatakse noortel õppida kriitiliselt äh, suhtuma sellesse, mis internetis on ja Portugalis ja Hispaanias on ka sellised programmid. nii et te peaksite saama need andmed, kui te tahate vaadata, mis Belgias, äh, Hispaanias ja Portugalis toimub, seda, seda me saame teha, et teiega neid andmeid jagada. aitäh. jah, võib-olla oleks tõesti hea küsimus, see digitaalsete oskuste küsimus, meediaoskuste küsimus, vaadata, kui palju liikmesriikidest nendes kahes valdkonnas juba haridusvallas on tehtud ja kuidas see on õppekavade osaks muudetud ja kuidas inimeste edasist kutsetegevust mõjutab Äh, jah, äh, see on tõesti need, äh, need on asjad, mida me peaksime tulevikus uurima ja teie võiksite siin ka meid aidata, sellepärast et me oleme sellest huvitatud ja meil oleks siin vaja ka rohkem statistilisi andmeid, et me tõesti teame, kuida-, teaksime, kuidas see inimeste kutsetegevust mõjutab ja mm, järgmist äh,, äh siin varsti meil on päevakorras ka siis äh, just raport, mis räägib juurdepääsust kultuurile ja takistustest sellel teel ja võib-olla me tõesti peaksime rääkima ka sellest, äh, kuidas haridusele juurdepääsu takistamine kultuurile juurdepääsu mõjutab ja võib-olla siis äh, peaksime vaatama, kuidas see ka mõjutab Euroopa identiteeti äh, ja ka nõndanimetatud pehmeid oskusi, äh, edasist äh, kutseelu ja isiklikku elu. Need oleks võib-olla sellised kaks uurimisobjekti, millele te võib-olla tulevikus selles monitoris võiksite ka keskenduda hästi, ma näen, et keegi rohkem küsimusi esitada ei soovi, siis täname kogu südamest teid selle eest, et täna siia tulite ja tutvustasite eh, meile oma uuringut ja suur aitäh ka selle töö eest, mida te olete teinud, suur aitäh selle ülevaateraporti eest ja nagu ma ütlesin, eh, see on tõesti väga heaks aluseks meie edasisele tööle ja väga hea on mitte vaadata üksnes seda, mis oma kodus toimub, vaid vaadata ka, mis on toimumas teistes riikides, et näha, milliseid häid kogemusi seal on ja äh, äh, siis äh, selle valguses mõelda ka, mida oma kodus saaks paremini teha ja meie saaksime siis siin ka soovitada, mida liikmesriikides tulevikus teha, kui meie koostame oma raportid hariduse tulevikust Euroopa Liidus ja ka mm, väga oluline on tagada ka mm, juurdepääs kultuurile, kõrvaldada struktuursed tõkked, see on ka väga oluline, et suur aitäh töö eest, jätkake samas vaimus ja mm, me oleme teile väga tänulikud, aitäh! Thank you. And sorry for the. Kommen Sie aus Flandern. Nein, nein, das war ein Hund. So, liebe Kollegen. nii, kallid kolleegid, ähm, nüüd oleme jõudnud siis järgmise päevakorrapunkti juurde. Äh, selleks on siis äh, Äh, arvamus, mis puudutab ähm, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist, Euroopa Komisjoni üldeelarve ning Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse eelarve. raportööriks on meie kolleeg Strojevski muudatusettepanekute esitamine tähtaeg on eh, seitsmes detsember mm, kell neli ja hääletame kultuurikomisjonis kahekümne kolmandal jaanuaril ja jah, eh, juhataja vabandab, et mitte seitsmes ei ole kuupäev, mille jaoks tuleb esitada muudatusi, vaid kaheksas Äh, niisiis äh, me hääletame kahekümne kolmandal jaanuaril kaks tuhat kaheksateist ja juhtkomisjon, äh, eelarve kontrolli komisjon hääletab kahekümne kaheksandal märtsil ja nüüd annan kohe sõna härra Strojevskile, et ta meile seda arvamust tutvustaks. palun, härra Strojevski, teil on sõna. aitäh. aitäh. aitäh ka selle väikese paranduse eest. kaheksas detsember on juba selle nädala lõpus aga me osutame ka sellele, et meie soovitused mõjutavad oluliselt tulevast eelarvet ja seetõttu me peaksime nende muudatusettepanekutega töötama, sellepärast et neil on oluline mõju tulevasele tekstile. peale selle me peame ju näitama üles ka austust selle vastu, millised on kultuurikomisjoni vajadused. me võime olla rahul, küllalt rahul, aga mitte päris rahul see raha, mis läheb väga olulistele programmidele nagu loominguline Euroopa, Creative Europe või Europe for Citizens, selle raha osatähtsust on praegu alahinnatud. ja peale selle on seda raha äh, loova Euroopa ja kodanike Euroopa rahaga liiga vähe kasutatud, äh, vastavalt kuusteist ja üksteist protsenti, mis on äh, liiga vähe, võttes arvesse, et enamik projekte nende programmide raames oleksid täiesti rahastatavad ja seetõttu ma arvan, et me peaksime vähendama vahet äh, kohustuste ja maksete vahel. aastal kaks tuhat seitseteist see lõhe juba natuke kahanes, kuigi täielikult ei kadunud. ma arvan ka, et me peaksime igal võimalikul juhu, juhul rääkima Erasmus plussist, sest tegemist on kõige prioriteetsema programmiga meie jaoks ja me oleme selle programmiga väga rahul. prognooside kohaselt on aastaks kaks tuhat kakskümmend jõudnud äh, selle programmi kasutajate arv nelja miljonini. see on ambitsioonikas eesmärk, ma loodan, et me selle saavutame. tänan teid ja tänan teid ka tulevase töö eest. Äh, ma näen härra Morganot, kes on üks variraportööridest. aitäh teile. täna ei ole meie olukord kerge ma pöördun otse raportööri poole ja ütlen järgmist. kõigepealt tänan sind selle eelnõu eest. ma arvan, et äh, siin on kaetud hulgaliselt äh, küsimusi, millega me saame nõustuda, täpselt nagu oli ka aastal kaks tuhat kuusteist, kui me arutasime eelarvet. ma leian, et oluline on teha tööd selleks, et äh, defineerida, millised on kultuurikomisjoni vajadused tulevikus mul on kuus märkust. kõigepealt Kontrollikoja aruanne näitab olulist vigade määra teatud rubriikides. kultuuri seal eraldi aga ei mainita. seega raamatupidamislikust seisukohast on komisjoni töös puudusi. meie ülesanne on oluline, sest me oleme Euroopa Parlamenti rahva poolt valitud. ja seetõttu peame jälgima, kuidas toimub Euroopa poliitikate rakendamine liikmesriikides kontrollikoja aruande põhjal peame me vaatama, kas kodanike ja maksumaksjate rahaga on täidetud neid poliitilisi eesmärke, mille täitmiseks see raha oli mõeldud. seetõttu leian ma, et on oluline rõhutada seda suurt vigade määra. vigade määr on suur, kui ta oli eelmistel aastatel eriti puudutab see valdkondi, kus toimub kaasrahastamine ja rahastajateks on Euroopa Liit kui liikmesriigid. ma teen ettepaneku tsentraliseerida vähemalt osa sellest rahastamisest Erasmus plussi ja noorsootöö valdkonnas, võttes arvesse, et kasusaajad oleksid siis ehk ise aktiivsemad. ja ma meenutan teile ka seda, et parlament võttis vastu selle seisukoha mitme raporti, mitme raporti käigus. ja teiseks, nagu raportöör õigesti ütles, see madal raha kasutamise määr Kodanik Euroopa ja Loova Euroopa puhul on selge märk ja sellega tuleb arvestada ka järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. tuleb äh, suurendada nende programmide raha äh, kasutust. iga-aastane raport äh, Hariduse audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri rakendusameti kohta algas kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kodanike Euroopa on programm, mis äh, jõuab, äh, saavutab küpsuse alles kolmandal rakendusaastal ja seetõttu tahaksin, et ka komisjon sellele mõtleks ning endalt küsiks, kas üldse on vaja hakata uuesti jalgratast leiutama selle programmi puhul, kas tuleb uue MFF-i puhul hakata midagi uut välja mõtlema või oleks vastupidi parem jätta alles need struktuurid, mille puhul me juba teame, et nad on töövõimelised? aastal kaks tuhat kuusteist oli probleem ka maksetega, mida lükati rekordiliselt suurel hulgal edasi uude eelarveaastasse ja see ei ole küll kõige suurem probleem, aga seda ainult ühel tingimusel. ja tingimuseks on see, et igal aastal on ikkagi olemas piisavalt raha, et kõik need maksed teha. ma tean, et mõned liikmesriigid püüavad vähendada Euroopa eelarvet ja see ei lähe kokku ei raportööri ega meie enda arvamusega, aitäh! suur aitäh! suur aitäh! vabandust! suur aitäh! kas komisjon soovib ka sõna võtta? aga näib, et komisjoni ka ei ole, e, siis paluksin, et härra Strojevski, Strojevski veel kord sõna võtaks, palun. E, aitäh, aitäh härra Morganole me oleme siin täiesti üksmeelel. kultuurikomisjon peab kaasa rääkima eelarve küsimustes ja kultuuriküsimus, kultuurikomisjoni arvamust tuleb arvesse võtta. aga seda ei tehta lähtuvalt teatud traditsioonidest, sellepärast et me räägime siin tegelikult väikestest rahasummastest kultuur ei käi ühenduse poliitikate alla, aga tegelikult minu lõppjäreldus on sama, mis teilgi. see tähendab seda, et meie ülesanne eelarvet analüüsida iga-aastaselt on suurem, nagu te ütlesite, asi ei puuduta ainult kvantiteeti, vaid ka kvaliteeti loov Euroopa ja kodanik Euroopa on kvaliteetsed programmid, neid tuleb toetada, nendeid tuleb jätkata. ja tahaksin veel korrata neid mõtteid, mille puhul ma olen nõus härra Morganoga, aga lubage, ma tõstatan paar teemat, mis ehk siin muidu ei tõusetunud. ma arvan, et me peame proovima laiendada pilootprojekte me peame jätkama nendega, mis toimivad, aga tuleb jätta lahti ka võimalus käivitada selliseid programme, mis on õiged programmid õigel ajal, mis lubavad uusi algatusi, nõnda et me ei, ei tarduks oma tegevustes. ja aitäh teile nende seisukohtade eest, ma leian, et et see lõhe kohustuste ja maksete vahel ka aja jooksul väheneb. aitäh! see, mis puudutab makse ja kulukohustusi, see on meil juba jah, pinnuks silmas olnud juba aastaid. see tekitab väga suuri probleeme, me kõik teame seda kui me selle suudaksime lahendada, siis oleks sellest tõesti tohutult palju abi. aitäh, härra Strojevski, härra Morgano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 te eh, tõesti oleksite eh, teinud väga head koostööd ja ma olen täiesti kindel, et me oleksime saanud siis väga hea raporti, mille me paneme ka jaanuaris hääletusele. ja nüüd jõuame seitsmenda päevakorra eh, juurde ja ma pean tõdema, et meil on täna Strojevski festival, sellepärast et ta on jällegi raportööriks ka sellele algatusraportile, mida juba mainisin, struktuurilised ja rahalised takistused kultuurile juurdepääsule Äh, härra Strojevski on siis selle raporti raportöör ja raporti saame tõenäoliselt siis kahekümne esimesel, kahekümne teisel veebruaril muudatus äh, esitamise tähtaeg on kakskümmend kaheksa veebruar ja aprillis siis hääletame selle raporti üle, nii et, et täna toimub nii-öelda esimene mõttevahetus. Äh, meie vahetame mõtteid ja selle tõttu saab sõna härra Strojevski lubage, ma alustan tänusõnadega. me otsustasime ühiselt kuna me vaatasime tõlkekeskust eraldi, siis on võimalik eh, nüüd ka rääkida eh, selle tõlkekeskuse rahastusest ja sellest, mis seal toimus me kuulsime, et me peaksime seda institutsiooni toetama ja ühtlasi me juhtisime ka tähelepanu sellele, et eelarvekärped, mis olid ette nähtud tõlkekeskuse eelarves, et need kärped ei olnud tegelikult põhjendatud. klientide ring suurenes, nõudmised suurenesid ja üks murettekitav asi suurema klientide hulga puhul tähendas seda, et tegelikult personali oli vähem, nad täitsid eh, personali vähendamise eesmärki viie protsendi võrra, aga see personali vähendamine peaks tegelikult ära lõppema ning eh, tõlkekeskusele peaks andma lisaraha. ehk siis taaskord ma leian, et on väga hea, et see raporti osa, et seda käsitletakse eraldi. Äh, aitäh ma olin juba läinud nende struktuursete tõkete juurde, kultuurile juurdepääsu, aga teie mainisite äh, jah, ka veel seda tõlkekeskust ja tõesti suur aitäh äh, teile ka selle töö eest, mida te tõlkekeskusega tehakse. aga kas te tahate äh, sellel teemal veel midagi lisada, härra Morgano? aitäh tegemist on teemaga, millest me oleme ka varem kõnelnud. ja me oleme alati öelnud, et on oluline, et me ka oma arvamuse selles küsimuses välja ütleme me teame, et Kontrollikoda on äh, öelnud, et vahendeid kasutatakse hästi ja tõlkekeskus tõlgib siis kõigi Euroopa Liidu asutuste dokumente kõigisse keeltesse ja miks ma sellest kõnelen? Äh, nad tõlgivad aga ametite jaoks, nad tõlgivad dokumente ka klientide jaoks, kes peavad äh, äh, maksma tõlkekeskusele oma teenuse, selle teenuse eest. aga veel üks asi, nimelt mitte kõik ametid ei pea tõlkekeskust kasutama Äh, mõnikord neil on oma majasisene tõlketeenistus, see tähendab, et süsteemides on kattuvus. Äh, selleks kõigeks on loomulikult vaja luba ning see loomulikult mõjutab ka kvaliteeti. kuigi seda pole selgesõnaliselt välja öeldud Äh, võiks ikkagi kaaluda, äh, kas tekstis ei peaks ka selle punkti siiski välja tooma me peame hoolitsema selle eest, et teenuse hind on mõistlik. ja et äh, neid teenuseid töötavad välja inimesed, kes neid teenuseid ka kasutavad. Äh, tõlkekeskuse eelarvet on kärbitud, personali on kärbitud viie protsendi võrra. meie leiame, et äärmiselt oluline on tagada kvaliteetne tõlge kõigisse Euroopa Liidu keeltesse, seetõttu ma olen raportööriga nõus, et me peame olema ettevaatlikud tulevaste eel-, arvekärbete osas või äh, koosseisude kärpimise osas. ma olen härra Strojevskiga nõus ka, et me peame pühenduma kvaliteedile. me peame mõtlema rohkem näiteks äh, hankemenetlustele, mille äh, me laseme võita siis välistel tegijatel, kelle töö tulemused ei ole alati väga head nii et, et me peaks, eh, ma olen eh, tõesti nõus, et ka koolitus tuleb siin tekstis ära mainida, tuleb ära mainida need eh, oskused, mis on vajalikud selleks, et tõlkekeskuses töötada, suur aitäh! härra Strojevski, kas te soovite veel midagi öelda või läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde? ma teen väga lühidalt me kõneleme kirjalikest tõlgetest, aga meil on vaja ka äh, juhtida tähelepanu suurtele kuludele, mis selle institutsiooni käigus hoidmisega kaasnevad. jah, me peame avaldama tunnustust sellele institutsioonile, aga need õnnitlused, äh, neil on hind, neil on hind klientide jaoks me tahaksime, et äh, personalikärped lõpeksid ning töötingimused paraneksid, sellepärast et kvaliteet on oluline ja see on loomulikult seotud ka institutsioonide mainega, suur aitäh! nagu öeldud, siis äh, kaheksas äh, detsember äh, kell neli on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja nüüd seitsmes päevakorrapunkt, see juba mainitud, siis algatusraport strukturaalsed ja rahalised tõkked kultuurile juurdepääsul ja jätkuvad härra Sturjevski, jätkub härra Sturjevski festival, palun. aitäh. ma pean nüüd natuke rohkem kõnelema sel teemal, sest ma tahaksin teile selle teema sisse juhatada. see teema on meie komisjonile väga tähtis. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal komisjon äh, käivitas Europarameetri kolm üheksa üheksa, mis puudutas äh, osalust kultuurisektoris. see toimus umbes viis aastat tagasi ja oluline oli see, et et tegemist oli uuringuga, mis kujutas endast küsitlust. inimestelt küsiti, miks nad osalesid või siis ei osalenud kultuurisektoris. Nad ei, neilt ei küsitud tõkete kohta, eh, vaid nende subjektiivse taju kohta, selle kohta, mil määral nad osalevad kultuurisektoris. ja need isikud, kes ei osalenud kultuurisektoris, ütlesid äh, midagi väga konkreetset, nad ütlesid, et neile ei paku see huvi. ei olnud mingisugust katset tuvastada seda, et mis olid need asjaolud või mis olid need tõkked, mis piirasid isikute juurdepääsu kultuurile. tänasel päeval ma prooviksin tõstatada teie huvi äh, nende tõkete suhtes. Neid tõkkeid võib olla palju, isik näiteks ei pääse juurde kultuurile puude tõttu. Ähm, puuded muudavad sageli võimatuks selle näiteks, et isikud saavad käia muuseumis või reisida ringi Euroopas, need on sellised füüsilised tõkked teiseks ähm, rahanduslikud tõkked. Euroopa Liidu liikmesriikidel on erinevad maksusüsteemid. vahetevahel koormavad need tugevalt kunstiinstitutsioone ja vahel ka isikuid, kes neid institutsioone külastavad. järgmiseks jõukus, inimeste jõukus, kes kultuurimaailmas kaasa löövad. on muuseume mis on ähm, piletitasu küsimise lõpetanud, näiteks Ühendkuningriigis on nii. aga on ka teisi muuseume, mis oma hindu järjest tõstavad, seda eriti just turistikeskustes. küll aga selline hinnakasv ei ole käinud käsikäes ostujõu tõusuga, eriti just noorte inimeste kontekstis järgmiseks, väga oluline on puudujääkide teema hariduses, inimesi ei ole piisavalt haritud selleks, et nad saaksid hinnata kunsti või muusikat, klassikalist muusikat, visuaalset kunsti, tänapäevast kunsti selliste nähtuste hindamiseks on vaja teatud äh, hulgal haridust ja teadmisi ning sellised teadmised saadakse koolis või siis juba varem. lõpetuseks on võimalik vaadata Euroopat, luua selline kaart selle kohta, kus kultuuris kaasa lüüakse, missugused kogukonnad, missugused kultuurilised piirkonnad on hõlmatud äh, ja saab näha ka, millised Euroopa osad vähem kultuuris kaasa löövad ja meile pakub ka huvi, miks sellised tulemused eksisteerivad. me teame näiteks, sakslased on muusikamaailmas väga kaasatud, me teame, et neid haritakse selles kontekstis. on ka palju tavasid, palju traditsioone ja tõepoolest ka rahastust. teame, et taanlased loevad palju, rootslased loevad palju aga põhjus ei seisne selles, et neid kuidagi majanduslikult toetatakse selle jaoks, vaid tegelikult ähm, raamatute käibemaks on kõige kõrgem nendes riikides, kus on kõige suurem nõudlus raamatute suhtes ja äh, käibemaks on madal seal, kus vähe raamatuid loetakse, ehk siis ei ole selliseid järjepidevaid elemente, mille pinnalt saaks hinnata, miks asjad nõnda on. ehk siis me peaksime kindlasti tundma huvi nende tõeliste põhjuste suhtes ja nüüd hariduse puudulikkus, kaasalöömise puudulikkus, jah, siin on ka veel poliitiline aspekt. sisserändajad, me ei taha getosid, me ei taha tõrjutust, me ei taha inimesi tõrjuda eemale Euroopa kultuurist. see võib viia olukorrani, kus inimesed teineteist ei mõista, kus ei hinnata piisavalt Euroopa kultuurivarasid senikaua on kolleegid ähm, mulle juba saatnud mitmeid soovitusi, te olete saatnud mulle erinevaid raporteid, ekspertide nimesid, ettepanekuid selle kohta, kelle võiks kutsuda kohale komisjoni, ma vaatan kõik need ettepanekud läbi, me füüsiliselt muidugi kõiki ei saa kohale kutsuda, kes välja toodi, aga ma kontakteerun nende isikutega. ja minu jaoks on väga oluline mitte ainult see, et tuleb raport, ja mitte ainult see, et me jõuame mingisuguste seisukohtadeni, vaid ka see, et kogu see materjal, mille me loome ja mille me oleme loonud viimase aastakümne jooksul, sobitub kokku nende uute materjalidega, mis esimest korda objektiivselt aitab kirjeldada seda, kuidas inimesed ei saa kultuurile juurde pääseda, aitäh! suur aitäh! jah, täna on tõesti esimene mõttevahetus, variraportöörid eh, ei ole kõik kohal kes sõna on soovinud, vaatan Silvia poole, Silvia, soovid sõna, jah? Eh. jah, ma olen siin eh, Liliana Rodriguez nimel ja ma loen ette selle sõnavõtu, mille ta on siia saatnud. see, kuidas me kultuuri tajume, on eh, isikuti väga erinev, aga inimesed austavad kultuuri rohkem, kui nad saavad aru, milline on kultuuri jõud iseäranis äh, avalikes ja sotsiaalsetes küsimustel. Äh, kultuur võib inimesi kokku tuua, erinevusi vähendada, kultuurile juurdepääsu tõkked on väga tõsine teema ja me peame seda äh, palju tõhi-, tõsisemalt arutama. me peame mõtlema sellele, kuivõrd oluline see on, et me leiaksime tasakaalu kultuuri kvaliteedi ja selle kättesaadavuse vahel kui rääkida rahalistest tõketest, siis me pidevalt seisame silmitsi vajadusega paika panna prioriteedid, äh, erinevate liiki kultuurid ja Euroopa peab investeerima rohkem kultuuriprogrammide toetamisele, loomesektorile sellepärast et need on majandusliku ja sotsiaalse innovatsiooni liikuma panevateks jõududest paljudes sektorites. ja mina sooviksin, et selles raportis oleksid ka strateegiad, mis aitaksid struktuurilisi tõrje, tõkkeid vähendada, digitaliseerumist edendada, meediaoskusi edendada see aitab vähendada ka keelelisi, füüsilisi ja geograafilisi takistusi väga oluline on, et see, et meedia äh, aitaks levitada kultuuritooteid ja tegevusi. Äh, juulikuus vastu võetud raportis äh, ütlesid kodanikud, et infopuudus oli ka üks põhjus, miks nad kultuurielus sagedamini ei osalenud. inimesi tuleb teavitada ja iseäranis tuleb neid teavitada Euroopa programmidest, mida nad saavad kasutada kultuuritoodete toetuseks. samuti on oluline mainida äh, olukorda äärepoolsemates ja mägistes piirkondades. kultuurile juurdepääs nendes piirkondades on veelgi keerulisem. seal äh, need piirkonnad on isoleeritud, neil ei ole infrastruktuuri, see vähendab mitmekesisust kultuurisfääris ja kodanikud ka ei tea kõike, mida Euroopa Liidul pakkuda on. kultuur peaks olema hoovaks, mis edendab kaasavust ja ka VKE-sid, edendab kohalikku majandust ning see loomulikult suurendab ka Euroopa identiteedi kasvu väiksemates piirkondades ja ei tohi lõpuks ära unustada ka seda, et me peame tegema kindlaks, millised kultuurisektorid on nõrgemad, suurendama eh, nende võimekust ning hoolitsema selle eest, et nad eh, on digitaalsel viisil kõigile kergemini kättesaadavad. Eh, Euroopa tulevik sõltub innovatsioonist kultuurisfääris, suur aitäh! kas komisjoni esindaja soovib sõna võtta? aitäh, aitäh, lugupeetud äh, esinaine ja aitäh äh, selle esimese mõttevahetuse eest, mis on meie jaoks väga oluline. jutt ei käi ainult kultuurile juurdepääsust, vaid kultuuris osalemisest Eh, lisaks Eurobaromeetri uuringule, mida te mainisite, on Eurostat eh, koginud eh, andmeid ka läbi Silk uuringu, see puudutab siis sotsiaalseid tingimusi ja neil on olemas ka hilisemad andmed, mis ulatuvad tagasi kuni aastani kaks tuhat viisteist ja sealt ilmub ka huvitav, huvitav pilt, võib-olla üllatavalt, aga näib, et rahalised tõkked Euroopa tasandil on vähem olulised ja Äh, mõnes riigis, näiteks Kreekas nad on olulised, aga ka Hispaanias, aga üldiselt mitte. lähedus on äh, oluline, nagu proua Kosta praegu just meenutas. Äh, paljudes riikides inimesed ei saa minna muuseumisse või kinno lihtsalt sellepärast, et ühtegi ei ole lähedal ja väga murettekitav on see, et ainult kakskümmend viis protsenti eurooplastest vastas ja ütles, et nad ei osale kultuuris, kuna see ei huvita neid ja siin on ilmselt eh, see sektor, kus haridus ja teadlikkuse tõstmine on olulised, nii et me kasutame neid vahendeid, mis meil on avatud, koordineerimismeetod liikmesriikidega, eh, loov Euroopa eh, ja see on loova Euroopa üks prioriteete ja me alustasime sellel aastal ka uuringuga ja üks meie eesmärk on jõuda siis nende inimesteni, kes veel ei ole publik, kelleni ei jõuta ja kindlasti kultuuriasutuste ees seisab siis suur ülesanne jõuda selle väga keerulise äh, äh, publikuni, et, et me oleme valmis suure huviga teie aruteludes osalema ja loomulikult oleme nõus, et äh, kultuuri peab rohkem investeerima, kultuurile juurdepääsu peab rohkem investeerima, aitäh. härra Murgano on veel sõna soovinud. ma teen väga lühidalt sest et ma arvan, et äh, meil on vaja ka teksti, aga kõik, äh, mis selle päevakorrapunkti kohta öeldi, võimaldab meil siin komisjonis äh, hinnata olukorda. vaadata, mida me oleme loonud aastast kaks tuhat neliteist alates kui meil oli esimene raport, härra Diakono raport Euroopa kultuuripärandi kohta, see oli üsna keeruline raport ning ähm, aasta kaks tuhat kaheksateist ähm, Euroopa kultuuripärandit tutvustati Milanos paar päeva tagasi, nii et, et äh, ma ei taha liiga pikalt rääkida, aga ma arvan, et on mõned asjad, millele me peaksime keskenduma, kaasatusele ja kultuuri rollile. minu arvates on see üks valdkond, mida me peame tõesti väga jõuliselt toetama. meil ei ole väga palju aega, aga tuleksin tagasi selle juurde, mida raportöör ütles Eh, nende arvude juurde, et näiteks kakskümmend viis protsenti ei huvitu kultuurist, võib-olla me võiksime luua mingi pilootprojekti. Eh, jah, mingid eh, üritused kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, see võiks väga olla. aitäh ja härra Strojevski, teil on lõppsõnaks nüüd võimalus. aitäh! aitäh nende kommentaaride eest Silvia Costa juhtis tähelepanu tõesti väga olulisele teemale, mille ma jätsin tähelepanuta, nimelt infopuudus. mõnikord on jah, tõesti inimesi, kes lihtsalt ei tea, et kultuur on olemas. ja kindlasti ma arvestan ka äh, esinaise soovitusega, et füüsiline infrastruktuur on oluline me võime vaadata seda füüsilise infrastruktuuri kaarti just selle pilguga, et äh, pidades silmas neid hiljutisi investeeringuid, me saaksime näha, kus infrastruktuuri on palju ja kus seda on puudus, nii et, et kõigile suur aitäh koostöö eest, aitäh! ja äh, selle raporti ettevalmistamine siis jätkub ja jaanuaris tuleme selle teema juurde tagasi. ja teeksin nüüd ettepanekud, äh, mulle tundub, et ei ole vist väga mõistlik, kui me siin kolmekesi hakkaksime Äh, Brexiti äh, järgimisrühmast rääkima, nii et, et lükkaksime äkki selle punkti järgmisele koosolekule. Äh, praegu pole mõtet hakata sellest kõnelema kui te sellega nõus olete, siis lükkame selle edasi ja läheme nüüd viimase päevakorrapunkti juurde, millest me Äh, peame kiiresti ära arutama, kuni kolm saadikut veel siia äh, äh, ärge palun siit saalist ära vinge veel, varsti algab meil ka kinniste uste taga koosolek koordinaatoritega. Everyone who is not part of the Europe kes ei ole Euroopa Parlamendi saadik või assistent või kuidagi muul moel parlamendiga seotud, palun lahkuge. Web streaming is out